az elnök! Good afternoon, ladies and gentlemen. tere päevast, austatud daamid ja härrad. eilse istungjärgu protokoll on kõigile kättesaadav, kas teil on selle kohta märkusi? kui ei ole, siis on see heaks kiidetud. ja nüüd läheme inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite arutelu juurde. ning esimene teema, mida me täna arutame, on olukord Džibutis. ja kaheks minutiks saab sõna härra Tšanak. austatud president olles üks väheseid äh, siin kojas, kes on ise ka Djiboutis käinud, võin öelda, olnud äh, seal ise kohal käinud, on tegemist äh, suurepärase riigiga, kus on, on hea, hea köök, väärtuslik kultuur, samas on riigi valitsemises tõsiseid puudujääke põhivabadused on alla surutud, kodanikuühiskonnad ei ole ühiskonnale ei ole antud võimalusi ja ka opositsioonile ei ole antud võimalusi. olles olnud Aafrika sarvepiirkonna raporti raportööriks, olen veendunud, et me peame toetama seda riiki teel üleminekul õigusriigile, demokraatiale. endiselt on palju probleeme pettustega, mis varjutavad hiljutisi vali, valimisi, vägivald opositsiooni esindajate suhtes, poliitilised vangid, tuleb võtta arvesse ka eh, Djiboutis olnud eh, valimiste vaatlejate raportit, eh, kes ütlesid, et tegemist oli esimese, esimese valimisega, kus ka opositsioon sai osaleda, mis on tervitatav. samas Djibouti valitsus on võtnud endale ülesandeks viia läbi täiendavaid reforme. Djibouti on riik, mis võiks eh, õitseda ja areneda ning eh, ta väärib Euroopa Liidu toetust. ta on osalenud ehm, piraatluse vastases võitluses, eh, seal on erinevaid rahvusvahelisi vägesid. me peame jätkuvalt oma toetust jagama sellele riigile samas tuleb äh, avaldada ka diplomaatilist survet, et äh, dissidendid vabastataks ja et äh, opositsioon ning kodanikuühiskond saaksid ühiskonnas osaleda. Hmm. minu isiklik ähm, soov on selline, et Djibouti ja Somaalimaa seisaksid ähm, üksteise kõrval ning areneksid õitsva arengu suunas aitäh. järgmisena saab sõna proua Kiil Nielsen. aitäh, igasugune eh, võimude vastane tegelus, eh, tegevus eh, on karistatav, me näeme, kuidas armee on naisi vägastanud, vägistanud juba mm, üheksakümnendatest aastatest saadik, saadik ja mitte mingisuguseid proteste pole esitatud Djiboutis, nii nagu ka mujal maailmas, kasutatakse vägistamist äh, sõjarelvana selleks, et äh, tervete kogukondade identiteeti äh, lõhkuda. me nägime, et erinevate läbirääkimiste laua ümber on alati istunud ainult mehed ja mingit tähelepanu ei ole pööratud naistevastasele vägivallale eelmisel nädalal julgeole-, ÜRO Julgeolekunõu täiskogus ähm, vastu võetud äh, resolutsiooni kohaselt juhitakse tähelepanu ka karistamatusele äh, Djiboutis. Need meetmed, mida me peame võtma, äh, need on kõigile teada, meil ei ole tegelikult praegu piisavalt poliitilist tahet, selles on probleem me näeme, et ka kaebused naiste poolt, kelle, kelle vastu on vägivalda tarvitatud, neid eh, ei võeta menetlusse. Need naised väärivad meiepoolset eh, toetust selleks, et nende kuritegude autorid eh, hukka mõistetaks ja saaksid vastava karistuse eest. ilma õigusemõistmiseta ei ole võimalik ka riiki uuesti üles ehitada. aitäh järgmisena sõna härra Preeda, teil on kaks minutit. aitäh, austatud president. Djibouti on oluline Euroopa Liidu liitlane võitluses terrorismi vastu ning äh, piraatluse vastases võitluses Aafrika sarvepiirkonnas. olukord selles riigis äh, on äh, muretavaldav on tõsi, et ähm, olukord meed-, meediavabadusega riigis äh, on väga halb. samas me ei saa silmi sulgeda selle ees, mis on viimastel kuudel Djiboutis juhtunud äh, pärast veebruarikuiseid valimisi. see, mis oleks pidanud olema sammuks edasi teel, demokraatlikul teel kus esmakordselt anti opositsioonile võimalus osaleda valimistel äh, alates ajast, kui äh, president Quelle astus ametisse, ähm, ei ole kaasa toonud positiivseid samme, pärast valimisi on aset leidnud terve opositsiooni poliitikute vahistamise laine ning ei ole avaldatud ka valimistulemusi, mis äh, annab alust arvata, et tegemist oli valimispettustega. ka sõnavabadus on ähm, hanejalgadel riigis, viimasel ajal on olukord veelgi halvenenud, on ähm, ajakirjanikke vangistatud. Euroopa Parlament peaks ähm, oma hääle kuuldavaks äh, tegema, kutsuma üles Djibouti valitsust lõpetama äh, opositsiooni allasurumise, vabastama poliitilised vangid ning alustama tõelist dialoogi opositsiooniga selleks, et kriis seljatada. vähemalt ähm, sellise lubaduse andis välja president Guelle möödunud nädalal. Euroopa Liit peab tegema koostööd piirkondlike organisatsioonidega selles regioonis ning meie head äh, suhted Djiboutiga, neid tuleb ära kasutada selleks, et edendada pikaajalisi reforme riigis. aitäh. järgmisena saab sõna härra Takula. palun, teil on kaks minutit. aitäh, austatud president. olukord Djiboutis on ähm, tõesti väga murettekitav kui mõelda selle peale, et kuidas oleks võimalik mõjutada kogu Aafrika sarve piirkonda antud olukorras, siis tuleb mõelda Euroopa Liidu ülesannete peale. meie ülesanne on võidelda sõnavabaduse eest, demokraatia eest, nende väärtuste eest, millel tugineb meie oma ühiskond. Need väärtused tuleb viia ka teistesse riikidesse on selge, et kui vaadata olukorda Djibouti, Djiboutis, siis eh, veebruarikuised valimised, eh, nendel on järgnenud eh, mitmed vangistamised, on suuri probleeme inimõigustega, naiste õigustega, naiste õiguste alane olukord on väga murettekitav. me oleme näinud massilisi vägistamisi. kõikide nende küsimustega tuleb tegeleda kiireloomuliselt tegemist on väga problemaatilise olukorraga, sest paljudes riikides on islamikultuur ülemuslik naiste õiguste, inimõiguste üle ja Euroopa Liit, kes teeb tööd selles valdkonnas ja sekkub nendesse küsimustesse, siin tuleb meil alustada rohujuure tasandilt hariduse, harimise kaudu on võib-olla samm-sammult võimalik mingeid muutusi ellu kutsuda hetkel on meil vaja avaldada tugevat poliitilist survet selleks, et saada olukord kontrolli alla ja selleks, et inimõiguste olukord paraneks. ja et rohkem enam ei surutaks alla naisi ja et tekiks sidus demokraatlik ühiskond. resolutsioonidega loomulikult seda ei saavuta. meil on vaja koostada kodanikuühiskonna programme ja hariduse kaudu on võimalik muuta inimeste mõtlemist, et nad mõistaksid, mis on inimõigused, mis on demokraatia. ja kui me teeme, peame läbirääkimisi nende riikidega, siis tuleb need teemad üles võtta. aitäh ja nüüd saab sõna proua Veržia, teil on kaks pool minutit. Merci, monsieur le président aitäh, härra asepresident. Djibouti äh, inimõiguste olukord on lõpuks ometi jõudnud meie päeva, äh, päevakorda täiskogul. see on tervitatav äh, ja me oleme piisavalt, pidevalt jälginud olukorda, näeme, kuidas on kujunenud pea katastroofiliseks, kuid tegemist on strateegiliselt olulise piirkonnaga Euroopa Liidu jaoks ning samuti on seal mitmeid sõjaväe kolm sõjaväebaasi asuvad selles piirkonnas. kui lugesin resolutsiooni ja kus mainiti ka sõjaväebaase, sõjaväebaasidest, mis panustavad ka majanduskasvu äh, Djiboutile, see aitab äh, siis äh, ju ka autoritaarsel võimul püsida tegemist on kõige vaese, ühe kõige väiks-, vaesema riigiga kogu maailmas. me näeme, et äh, kirjaoskamatus on massiline, eriti puudutab see naisi. Äh, naised äh, kaheksakümmend kaheksa protsenti tüdrukutest on ümber lõigatud, naised kannatavad tihti vägistamiste all need noored ja need naised, kes, kes on siis need, kes nende õigusi ähm, kaitsevad demokraatliku opos-, opositsiooni äh, ilmumisega tekkisid mõned lootuskiired, äh, kuid pärast valimisi nägime, et äh, suure häälteenamusega jäi, jäid riigi valitsejaks, valitsejad samaks me näeme, et äh, linnas, kus elab üks kolmandik äh, kogu riigi äh, elanikkonnast, pealinnas hukati noormees pärast piinamisi vanglas ja Taher Ahmed Farah, kes on demokraatliku opositsiooni Ehm, üks juhtfiguuridest on samuti vangistuses. nii et me peame kindlasti üles kutsuma seda, et eh, selleks, et repressioonid lõpetataks selles riigis. aitäh, sõna saab proua de Kaiser. aitäh, härra asepresident. ma arvan, et eh, kui igaüks näeb Djiboutit nii, nagu ta ise eh, soovib, ühelt poolt on härra Tänaki seisukoht, äh, vaatame äh, seda, milline on maailma toidu äh, organisatsiooni, Põllumajandus- ja Toiduorganisatsiooni ähm, seisukoht, me näeme, et ülimalt suur osakaal riigist vajab toiduabi me näeme, et äh, äh, pressivabaduselt äh, on riik ühe viima-, üks viimaste seas kogu maailmas. tegemist samas on strateegiliselt olulise piirkonnaga ka meie enda julgeoleku seisukohast ja see ei tä-, see tähendab seda, et me ei tohi kindlasti teha järeleandmisi demokraatia ning inimõiguste vallas ja Djibouti ei ole kindlasti ainus ja kõige halvem riikidest ähm, Aafrika sarvepiirkonnas. kuid pärast valimisi kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal me soovisime, et meil oleks kiireloomulise küsimusena Djibouti arutelul, sest on kahtlusi, kas äh, olid ikka valimused ausad, need toimusid küll rahumeelselt ja see on juba tähtis, kuid äh, tulemuste osas on küsimusi. veebruarist kaks tuhat kolmteist oleme püüdnud kiireloomulise küsimusena seda tõstatada ja me näeme, et repressioonid aina äh, kasvavad, vabaühendused äh, räägivad äh, enam kui tuhandest poliitilisest vangist. eelmise aasta Äh, keskel rääkis president äh, dialoogist opositsiooniga, kuid praegu on see opositsioon täielikult äh, alla surutud, nii et vaatame avatud silmadega tegelikku olukorda Džibutis ja vaatame, vaatame, milliseks kujuneb Džibuti olukord rahvusvahelisel areenil kahe või kuue kuu pärast, aitäh. aitäh pärast autoreid saavad sõna esinejad fraktsioonide nimel, kõigepealt Anastasni Rahvapartei nimel. aitäh, austatud asepresident, tervitan poliitilise reformi teel astutud samme, nimelt võimaluse andmist parlamendi valitsuse valimistel osaleda opositsiooniparteidel riigid saa-, kodanikud saavad anda panuse oma riigi elu edendamisse, kui nad saavad osaleda valimistel. siiski praegune olukord Djiboutis on muretavaldav mm, võitluses terrorismi vastu ja, ja piraatluse vastu on Djibouti oluline tegija. samas äh, mõistan täielikult hukka need äh, vägivallasammud äh, ja opositsiooni mahasurumise ning kutsun üles vabastama poliitilised vangid ning samuti mõistan hukka naistevastase vägivalla. valitsus peab äh, sellised sammud hukka mõistma ning äh, kuritegude toimepanijad äh, kohtu ette tooma. ka Djibouti peab austama inimõigusi, demokraatiat, kui ta soovib endiselt teha koostööd Euroopa Liiduga. aitäh, sotsiaaldemokraatide nimel saab sõna proua Gretu poliitika din Djibouti atât din cauza aitäh, president, poliitiline olukord Djiboutis on väga murettekitav. olukord, opositsiooni olukord pärast kahekümne teisel veebruaril toimunud valimisi. valimised andsid võimaluse riigile liikuda demokraatia teel. kahe tuhande viiendal aastal valiti president suure hääle enamusega. samas on nüüd tekkinud äh, mure, et valimised ei olnud ausad ning nii Aafrika Liit kui Araabia Liiga mängis olulist rolli valimistel vaatlejana selleks, et opositsioon saaks osaleda, et kodanikud saaksid ähm, oma seisukohad välja öelda. Euroopa Liit, kes on äh, üks suuremaid abiandjaid sellele riigile, peaks ära kasutama oma partnerlussuhted selleks, et, et äh, tema eh, eh, terrorismivastase võitluse ja, ja eh, piraatluse vastase võitluse kõrval võidelda ka kirjaoskamatuse vastu näiteks. aitäh. ja ECR fraktsiooni nimel saab sõna härra Šernetski, teil on üks minut. E- austatud president, me ei ole fraktsioonina üksi Djibouti teemadel olukord selles riigis on selgelt murettekitav, piirideta ajakirjanike organisatsioon on pidevalt need probleemid välja toonud, mõned aastad tagasi said nad meil ka Sahharovi auhinna. Öeldi, et revolutsioonid puhkevad tihtipeale kohe pärast seda, kui olukord paraneb. tõepoolest, Djiboutil olukord paranes Ehm, avatud valimised olid esimene samm õiges suunas, aga endiselt on vaja veel väga palju ära teha. selja taha tuleb jätta protesteerijate ja naistevastane vägivald. loomulikult sellised teod tuleb iga ilma igasuguse kahtluseta hukka mõista, aga tunnustada tuleb ka positiivseid samme. selle resolutsiooniga me peame näitama, Eh, Djibouti valitsusele, et me toetame demokraatiat. suur tänu ja nüüd EFD fraktsiooni nimel saab sõna härra Paška, üks minut. suur tänu, härra president, volinik, kui soovitakse ühe partei süsteemilt minna eh, demokraatlikule süsteemile üle, siis see toob endaga kaasa probleeme ja Djibouti on suurepäraseks näiteks Äh, kui me vaatame Džibutit, siis äh, ühe parteisüsteemi mm, ka valitsevas riigis äh, süsteem ei soovi arvestada kodanike huviga. meil tuleb avaldada survet selleks, et poliitilisi struktuure muudetakse nii, et mitmeparteisüsteem oleks võimalik süüdistused ja kuriteod opositsiooni ja kodanikuühiskonna ning ajakirjanike vastu peavad lõppema. õigusriigi põhimõtted tuleb sisse viia. me peaksime üritama lepitada valitsust ja opositsiooni selleks, et meil oleks võimalik äh, suhetes luua uus äh, tasand, äh, Ehm, valitsus sõltub palju USA-st, Euroopast ja Jaapanist, kui me koostööd koordineerime, ainult siis oleme me edukad. suur tänu ja järgmisena saab sõna härra Obermeier, palun, mitteühinenute nimel suur tänu, härra president. jah, tee koloniaalriigist demokraatlikule riigile on kohe kindlasti raske, kuid see ei õigusta inimõiguste rikkumist äh, sellisel määral, nagu need on viimasel ajal Džibutis juhtunud. massivahistamised, meeleavaldajate mahasurumine, naiste mahasurumine ja nii edasi Euroopa Liit soovib küll nelikümmend miljonit eurot investeerida Äh, aga ei vaata äh, inimõiguste alaseid rikkumisi, võib-olla sellepärast, et Djibouti on meie partneriks äh, piraatide vastases võitluses, mulle tundub, et üritatakse lihtsalt kaubateid kaitsta, kuid see ei saa samal ajal olla õigustuseks selleks, et demokraatlikud väärtused jalge alla tampida sellepärast tuleb üles kutsuda äh, lõpetama kõiki neid äh, survemeetmeid opositsiooni vastu, tuleb vabastada poliitvangid ja lõppude lõpuks tuleb ka avaldada parlamendivalimiste õiged tulemused. suur tänu. järgmisena proua Essaia, palun üks minut. suur tänu, härra president demokraatlik olukord on väga halb, ei ole vaba ajakirjandust, inimõiguste eest võitlejad on kogu aeg surve all ja kui nad kritiseerivad valitsust, siis neid kiusatakse taga. poliitilised juhid on kogu aeg vangi sattumise ohu all ja praegusel hetkel on juba seal umbes kuus tuhat poliitilist vangi. pärast veebruarikuiseid valimisi inimesi ähm, vahistati, vähemalt üheksakümmend inimest vahet, vahistati kohe pärast valimisi. kahe tuhandetest aastatest on saanud Djibouti väga palju äh, abi Euroopa Liidult ja teistelt riikidelt. nüüd tuleb hoolitseda selle eest, et seda raha kasutatakse riigi demokratiseerimiseks ja õigust, äh, inimõiguste alase olukorra parandamiseks. suur tänu ja järgmisena saab sõna härra Mirski, palun üks minut. suur tänu härra president see resolutsioon puudutab olukorda Djiboutis ja minu kolleegid Euroopa Parlamendis on teinud suurepärast tööd. tahaksin lihtsalt rääkida sellest, et olukord on ebademokraatlik, president, kelle on äh, väga ebademokraatlik, riik sõltub äh, kaheksakümne seitsme protsendi ulatuses välisabist samal ajal on kuritegevuse ja korruptsiooni määr väga kõrge. ma kutsun Euroopa Parlamenti üles, et me ei teeks mitte ainult äh, soovitusi äh, mõningate meetmete kohta, vaid me peaksime kasutama kõiki vahendeid, mis on meie kätes, ka finantsvahendeid, selleks, et parandada praegust õudset olukorda Djiboutis. suur tänu! suur tänu, härra Mirski ja järgmisena saab sõna härra Liisek, palun üks minut suur tänu, härra president, volinik. me võime Džibutit kiita abi eest, mida ta annab piraatluse vastases võitluses, et meie üksused, Ameerika, Jaapani ja Prantsuse üksused võivad olla riigi territooriumil ja et ta aitab Somaalia poolsaarel olukorda parandada me võime Djiboutit äh, kiita ka teatud sammudest, mida on tehtud riigi demokratiseerimiseks, kuid samal ajal tuleb öelda, et see, mis toimus pärast valimisi, vahistamised, rünnakud opositsioonijuhtide, vabaühenduste ja ajakirjanike vastu mm,, seda kõike peame me hukka mõistma. Euroopa Liit peab selles küsimuses äh, selge häälega rääkima. me peaksime kutsuma kõrget esindajat üles, et ta annaks selge sõnumi riigile, et me ei toeta selliseid sammu ja me ootame riigi presidendilt eelkõige, et ja tema on ju kõige kõrgem võim, et ta uuesti taastab demokraatia riigis. suur tänu ja nüüd härra Kelly, palun, üks minut aitäh! mulle tundub, et raportöör on teinud suurepärase kokkuvõtte sellest teemast. kui küsiksime Euroopa kodanikelt, kus Djibouti on, siis neil poleks äh, ausalt öeldes aimugi. nii et tegemist on kummalise olukorraga, sest äh, ta on äh, ometigi ühes väga olulises maailma osas. peame ütlema ka, et Djiboutis on äh, asjad edenenud, eriti pärast veebruari valimisi, nii nagu ka ülalpool mainitud. kuid sellest hoolimata on endiselt palju äh, probleeme kodanikuõigustega ja me peaksime avaldama enam survet äh, näiteks äh, naistevastase vägivalla ning äh, vangide kohtlemise teemal. aitäh, härra Tarabella, palun. aitäh, äh, kallid kolleegid, tähtis on see, et Djibouti võimud teeksid kõik selleks, et lõpetada inimõiguste rikkumine riigis ja selleks, et tagada ka meediavabadus kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal on mitmed opositsiooniliikmed äh, vahistatud äh, ja erinevad rünnakud ja politsei ahistamine peab äh, lõppema poliitilistel, poliitilistel kaalutlustel läbi viidud tagakiusamine Äh, arvestades seda, et äh, välisajakirjanikel on võimali-, võimatu sinna riiki minna selleks, et saada adekvaatset infot olukorra kohta, see näitab seda, et äh, mingisugust ajakirjandusvabadust selles riigis ei ähm, ole. suur tänu. aitäh, proua Korhola, palun. arvoisa puhemies, Djibouti on olnud avainroolissa tai aitäh, Djiboutil on võtmetähtsusega roll piraatluse vasta- ja terrorismivastases võitluses kogu regioonis. esimest korda pika aja jooksul on opositsiooni esindajad saanud kohti parlamendis, kuid sellest hoolimata on riik sügavas kriigis, kriisis ja me teame, et olukord vanglates on väga halb ja väga raske on saada ka õiget informatsiooni olukorra kohta. ÜRO Toidu ning Põllumajandusorganisatsioon teatas sada kaheksakümmend tuhat inimest Djiboutis vajavad toiduabi, me teame, et vägivald naiste naistevastane vägivald on le levinud, vägistamised ähm, naiste ümberlõikamine, sellel kõigel on äh, väga tõsine mõju ka naiste tervisele. Äh, samas äh, riigi president on lubanud demokraatlikest põhimõtetest ja inimõiguse põhimõtetest kinni pidada. aitäh, volinik Haan, palun aitäh, härra asepresident, lugupeetud Euroopa Parlamendi liikmed, Djibouti on tähtis Euroopa Liidu äh, äh, partner. Djibouti äh, konstruktiivne osalemine rahvusvahelise kogukonna elus on vägagi tähtis. mitmed missioonid, NAFOR ja Nestor Ähm, baseeruvad Djiboutis. Euroopa Liit on samuti väga tähtsaks ähm, partneriks Djiboutile, me toetame äh, energeetika ning veesektorit. Ähm, me peame seetõttu olema valvsad äh, demokraatliku protsessi jälgimisel äh, Djibouti, Djiboutis kui ühine opositsioon osutas osaleda üldvalimistel, siis nägime seda, et tegemist on poliitilise maastiku laienemisega ja tervitasime seda. samuti tervitasime seda, kuidas valimised läbi viidi, kuid äh, kõrge esindaja siiski avaldas muret äh, läbipaistvuse puutum-, puudumise äh, osas ja selles osas, et opositsiooni esindajaid vahistati. Djibouti on ühelt poolt küll liikumas avatud äh, poliitilise äh, keskkonna äh, poole, mis oleks alusel, aluseks stabiilsele arengule, vähemalt avalduste tasandil. samuti on erinevad õigused leidnud kajastust ka seadusandluses, kuid nüüd pärast seda, kui nüüd on ähm, valitsus ning opositsioon teatanud, et äh, alusta, algust on tehtud äh, dialoogiga. kõrge esindaja ähm, kutsub üles nii valitsuse kui opositsiooni esindajaid äh, keskenduma just dialoogile, mitte vastuseisule. rahumeelne konstruktiivne dialoog, mis hõlmab ka kodanikuühiskonda, on kiiresti, kindlasti õigeks viisiks edasiliikumiseks nüüd on õige aeg töötada koos äh, rahvusliku konsensuse nimel. Djibouti vajab rahu ja stabiilsust äh, ja seda õigusriigi äh, põhimõtetest ning inimõigustest kinni pidades. tähtis on, et me teeksime koostööd kõigiga Djiboutis selleks, et aidata sellel riigil demokraatiani jõuda. aitäh, härra asepresident! hat állás. suur tänu. meil on kuus resolutsiooni ettepanekut, mille üle me hääletame arutelusid. järgmine päevakorrapunkt